arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. Äh, meie järgmine äh, koh-, koosolek on homme äh, kaheksa kolmkümmend hommikul ja päevakord